lugupeetud president, tere pealelõunat, paljud kolleegid, jätkame oma istungiga ja eelmise, eilse kohtumise äh, protokoll on kõigile kättesaadav ja kui selle kohta kommentaare ei ole, siis on protokoll ka heaks kiidetud. liigume nüüd edasi äh, ühe teadaande juurde.